tere pärastlõunat, daamid ja härrad, alustagem. meil on raportöör siin kohal, see on kõige olulisem. kõik muidugi olete olulised, aga eelkõige siiski raportöör. esimene päevakorrapunkt on riiklike õhusasteainete vähendamine ja direktiivi kaks tuhat kolm kolmekümne seitsme muutmine meil on siin juba kaks ettepanekut selle kohta ja Euroopa Komisjon tegi ettepaneku riiklike heitkoguste vähendamise ettepanek tagasi võtta, kuid pärast seda, kui Euroopa Parlament ja liikmesriigid hakkasid komisjoni kritiseerima, otsustas komisjon siiski ettepaneku alles jätta. me teame, et me räägime siin lihtsustamisest, subsidiaarsusest, liikmesriikide vastutusest, kuid me tahaksime siiski kõige üle lõpuks otsustada. ja see on väga hea näide. raportöör esitab täna no,, esitleb täna oma raporti ettepanekut eh, meie ootame teie ettepanekuid ja ka variraportöörid ja teised huvitatud osapooled saavad oma arvamust esitleda selle olulise teema kohta. nagu alati, alustame raportöörist, härra Adam Kierek, palun. aitäh, äh, esimees, kolleegid, tänan teid selle eest, et mulle sõna andsite ja mul on väga hea meel, et see teema on meil arutlusel, hoolimata sellest, kas komisjonil on vastav plaan ette nähtud või mitte. igal juhul on hea, et see teema on endiselt komisjoni töökavas. vastavalt kaheksateistkümnenda detsembri dokumendile on teatud riikide õhusaaste ainete heide ning kahe tuhande kolmanda aasta direktiivi muutmise dokumendi eesmärgiks edendada majanduskasvu, arendada välja uusi tehnoloogiaid ja liikmesriikidel on nüüd konkreetsed heitemäärad, kahe tuhande kolmanda aasta direktiivi muutmine tähendab metaani sisseviimist direktiivi ja ka konsultatsioone investeeringute üle, mis võivad olla tulevikus seotud heitkogustega. siin ei ole kõik kõiki osakesi hõlmatud, eriti mitte tahkeid osakusi läbimõõduga vähem kui kaks koma viis mikromeetrit ja nanoosakesi ei ole siia samuti kaasatud. siin ei ole polükloriidseid ega aromaatseid süsinikuühendeid ja siin lähtutakse madalatasemelisest äh, heitest, äh, mis on väga problemaatiline uute liikmesriikide linnapiirkondades, näiteks Poolas. mõnikord äh, paisatakse seal õhku suures koguseid mürk-, mürgiseid aineid, nagu näiteks H2S, ja see võib juhtuda näiteks kaevandamise ajal sama gaas H2S paisatakse atmosfääriga läbi äh, äh, naftatranspordi. teatud paindlikkus äh, heitkoguste arvutamisel näeb ette liikmesriikidele erinevad tingimused ja heitkoguste ülemmäärad liikmesriikide puhul võivad kehtida ainult mõõdetavate heitkoguste kohta, kuid me teame, et teatud õhusaasteaineid on raske mõõta. see käib näiteks, kehtib näiteks nanoosakeste kohta, atmosfääris, sest nende kogus suureneb üha ja nad on ohtlikud. nanoosakesed võivad tungida inimeste organismi ja neil võib olla vähki tekitav mõju. võib-olla just sellepärast on üha rohkem ka kopsuvähki. seda kõike ei ole veel põhjalikumalt analüüsitud, kuid me, kui me saame, kuid me saame neid äh, saasteallikaid vähendada ja me ei tea ka, milline on nende mõju osoonile. siin on lenduvad keemilised äh, ained samuti ja neid on äh, Nende käsitlust on lihtsustatud, sest nad võivad muutuda oksiidideks lendudes. igal juhul peab komisjon ette nägema vastava meetodi, kuidas neid mõõta lämmastikoksiidid on samuti oluline, ähm, neid tekitavad diiselmootorid ja me peaksime äh, määrama siin teatud heitkoguste määrad, sellepärast et diiselmootoreid äh, kasutatakse autodes üha rohkem Euroopas. seega need ülemmäärad ei ole praegu piisavad. mul on äh, mõned probleemid dokumendiga ka selles osas, kus äh, viidatakse lisadele, mis ei ole enam siduva loomuga, ma olen seda meelt, et kui Euroopa Komisjoni dokumendi peaksime meie direktiivi näol heaks kiitma, siis äh, peaks sellel olema oma lisad. aitäh aitäh raportöörile ja aitäh ka selle eest, et pidasite ajapiirangutest kinni. nüüd tahaksin pöörduda variraportööride poole ja Rahvapartei nimel saab sõna proua Virkunen. aitäh, esimees, aitäh härra Kierekile selle ettevalmistava töö eest. ma arvan, et komisjoni ise algne, esialgne idee oli parem, praegune direktiiv oleks äh, tulnud tagasi võtta ja me oleksime pidanud äh, koos vaatama, kuidas ühendada kolmkümmend kaks erinevat energia eesmärki, me tahtsime seda teha ilma topelttööta ja komisjoni idee oli hea, soovides vaadata, kuidas need kolmkümmend kaks eesmärki äh, korraga täitmist, korraga täidetud saaksid. ma arvan, et äh, olulised on ka vähendamise eesmärgid ja ma arvan, et äh, siin on just kõige olulisem tõhusus. liikmesriigid saavad otsustada, kuidas nemad ise äh, saastekoguseid vähendavad ja kuidas nad seda teevad. ma arvan, et see on väga hea lähenemine. me peame aga tagama, et direktiiv ei pane lisakoormust tööstuse õlule, praegu on tööstuse koormus väga suur, eriti just mõnes sektoris. ma arvan, et äh, saasteainete direktiiv on see, kus me näeme suuri investeeringuid ja peame äh, olema kooskõlas ka käibemaksu nõuetega. siin on veel üks sektor, mis ei ole heitkogustega kauplemise süsteemiga seotud. kahe tuhande kahekümne viienda aasta eesmärk, ma arvan, et see ei peaks praegu siduv olema. kui meil oleks mingisugune siduv vahe-eesmärk, siis see võiks jääda positiivse, paketi positiivse vastuvõtmise teel seista. me peame tagama, et saame kõige tõhusamal moel saavutada heitkoguste vähendamise aastatel kaks tuhat kakskümmend kuni kaks tuhat kolmkümmend, me peame ka kliimaga arvestama. direktiivis peab olema võimalik lähemalt vaadata äh, aasta keskmisi heitkoguseid ja erinevaid äh, saasteaineid. ma arvan, et siin ei tohiks teha eranditest reeglit. peame kasutama erinevate aastate näiteid selleks, et jõuda keskmise arvutamiseni. me räägime näiteks siin kaheaastasest vaheperioodist, aga ma arvan, et see on liikmesriikide jaoks liiga piirav. kui mul on veel natuke aega üle, siis tahaksin vaadata ka neid punkte, kus ma ei ole härra Kirgiga nõus. härra Kirg räägib ähm, madalast heitest, kuid põhiline idee on selles, et liikmesriigid peavad saama kasutada oma enesemeetmeid selleks, et eh, heitkoguseid vähendada. ma arvan, et see on väga oluline aitäh, eh, esimees katkestab kõnelejat. Eh, kõneleja jätkab ja mul on ka üks ähm, teh-, mõned tehnilisemat laadi kommentaarid, kuid äh, raportöör soovitas, et äh, direktiivi kohaldamisala laiendatakse ka dioksiididele või väävliühenditele. mina tahtsin ähm, raportit kritiseerida selles osas, et selle, seda ei ole arvesse võetud. aitäh nüüd äh, saab ECR-i nimel sõna härra Grubartšik. aitäh. ma tahaksin õnnitleda härra Kierekit raporti eest. see on väga raske ülesanne, mis raportööri ees Äh, ühendada ähm, eesmärgid ja heitkoguste vähendamine, me teame, et äh, heitkoguste vähendamine tähendab äh, suuri kulusid, kuid väga oluline on kliimakaitse eesmärgide suunas liikuda, samas kaitsta Euroopa kodanike tervist ja ohutust. seega on väga oluline, et käesolev raport võtab arvesse neid elemente, mida raportöör mainis, et mainitakse põhilisi saasteaineid, mis äh, kahjustavad inimeste tervist, nagu tahked, osakesed, dioksiidid, väävliühendid, madalatasemeline heide kahjulikud heiteained, ähm, mille mõju inimorganismile ei ole teada. lämmastikoksiidid on samuti oluline teema, seda käsitletakse juba heitkoguste vähendamise direktiivis, kuid see ei ole oluline mitte ainult auto tootmis sektoris, vaid ka teistes sektorites, mida selle raportiga ei kaeta. oluline on ka näiteks puidutööstus, mis on suur saasteainete allikas. me peame õigussätteid täpsustama, sest erinevates Euroopa osades kehtivad erinevad seadussätted need ei ole omavahel kooskõlas. ja see kõik mõjutab konkurentsivõimet. tihtipeale ei peeta määrustest ka kinni. pidev saasteainete seire tööstuspiirkondades on väga oluline just nende saasteainete puhul, mis mõjutavad negatiivselt elavaid organisme veel üks oluline teema on integreeritud Euroopa lubade väljastamine kliimasaaste osas. see puudutab just parimaid tavasid ja ühiseid reegleid. nüüd palun Anto nimel saab sõna härra Federli. aitäh! aitäh, raportöör. Äh, nende muudatusettepanekute eest me ei pea mitte looma ainult reegleid, vaid peame kaitsma ka inimesi. kui meil oleks võimalikult kaugele püüdlik pakett, heitainete puhul oleks väga hea, siis õnnestuks meil see saas, siis õnnestuks meil säästa nelikümmend kuni sada nelikümmend miljardit eurot ehm, inimtervise arvelt, mis aga on väga oluline kulutuste osa ühiskonnas. me peame tegema niimoodi, et me ei muudaks tööstuse elu liiga keeruliseks, kuid me peame võtma teisalt arvesse ka maksumaksjate äh, raha, mida kulutatakse mm, tervishoiule. igal juhul saame hoida kokku kakskümmend kaks miljardit eurot äh, läbi selle, et me vähendame kahjusid, mida te-, avaldatakse keskkonnale või äh, majadele me peame tagama, et meil on äh, ambitsioonikad eesmärgid ja et äh, me töötame kooskõlas äh, õhukvaliteedi paketiga. ja ma ähm, tulen tagasi konkreetsemate ettepanekutega, kui läbirääkimised algavad. ma arvan, et väga oluline on, et me saaksime jõuda laiapõhjalise kompromissini oma komisjonis sest mida tugevam on meie seisukoht omandi, keskkonna ja tervisekaitse osas, seda lihtsam on meil edasi liikuda. aitäh, palun proua Rivasi nüüd roheliste nimel. aitäh, esimees, aitäh, kallid kolleegid, lugupeetud raportöör, kõigepealt on mul hea meel uue komisjoni üle, kes eh, selle õhupaketiga välja tuli ja jättis selle alles oma kavas. Eh, ma soovisin, et nad jätkaksid ka mm, taaskasutamise teemaga, tegemist on paketiga, mis eh, on, mis rõõmustab kindlasti Euroopa kodanikke, kes tahavad, et Euroopa nende tervist kaitseks. tegemist on õhupaketiga, kuid tegelikult on tegemist rohkem tervisealase direktiiviga, sellepärast et eh, esimene eh, keskkonnast tingitud surmapõhjus on just õhukvaliteet. Eh, ülemaailmne Terviseorganisatsioon ja Euroopa Keskkonnaagentuur on teinud uuringuid, mis ütlevad, et Eh, õhukvaliteet on linnapiirkondades Euroopas peamiseks keskkonnast põhjustatud surma eh, tekitajaks kaheksakümmend protsenti, kaheksakümmend protsenti surmadest eh, on põhjustatud just õhukvaliteedist. me ei saa siin rääkida sellest, kas peab siduvaid sätteid sisse viima või mitte, tegelikult on tegemist lihtsalt Äh, terviseküsimusega, see mõjutab kliimat, äh, bioloogilist mitmekesisust ja Euroopa soovib äh, jõuda kokkuleppeni Pariisis kahe tuhande üheteistkümnendal aastal kliimakonverentsil ja see mõjutab muidugi samuti kliimat, kuid me tahame, et see direktiiv oleks palju ambitsioonikam ja meie väljakutsete kõrgusel. kui me ütleme, et kahe tuhande kolmekümnendal aastal tahame midagi ellu viia, siis minu arvates on see liiga hilja. ning ähm, heitkoguste puhul peame neid ülemmäärasid veelgi madaldama. Ehm, mis puutub eranditesse, siis eh, tahaksin raportöörile öelda, et põllumajandus tuleb raportisse sisse viia, seda ei tohi kõrvale jätta, sellepärast et põllumajandus eh, saastab samuti õhku samuti on vaja piiravaid sätteid nendele saasteainetele, mida ei ole siia kaasatud, mõtlen näiteks elavhõbedale, mida äh, tuleb käsitleda äh, pärast hiljutisi komisjoni samme, meil on vaja teatud koherentsust oma poliitikas. samuti rõhutan, et on vaja juriidilisi instrumente, mis kutsuksid üles äh, innovatsioonile, mis oleks keskkonda säästev. meil ei ole vaja, et meid hakatakse süüdistama selles, et me eurooplasi hädas ei aita. aitäh nende märkuste eest variraportöörina. palun. palun vajutage nupule. ja yeah, you can, you are, you are shadow for, from GUE, okei okay,, sorry It was my mistake. esimesena palun proua Aer. <laughs> Alles kein Problem äh,, aber natürlich. siin ei näe probleemi, aga meie fraktsioonina loomulikult omame siin oma seisukohti ja märkusi. oleme selle direktiivi tähenduse osas juba sõna võtnud, kui me mõtleme sellele, et pool miljonit inimest surevad enneaegselt äh, õhusaasta tõttu ja kui lähtuda sellest, et et seitsesada üheksakümmend miljardit eurot umbes, kõik see meile maksma läheb. tervishoiukuludena. kui me ainult tervishoiu valdkonna võtame, jättes kliimavaldkonna kõrvale, siis on selge, et me peame kiiresti midagi ära tegema ja palju enamat, kui siiani on tehtud. seetõttu minu esimene märkus raportöörile kõigepealt alustan sellest, et raport on äh, minu hinnangul hea alus edasiseks tööks ning äh, loodan, et me saame edasise koostöö käigus läbirääkimiste ka asja veel oluliselt paremaks muuta muudatusettepanekutega. et siin on mitmeid momente, mida me väga toetame igal juhul, aga on asju, millest me rääkima peame, näiteks ütleme, paindlikkuse küsimused. me oleme suhteliselt pa-, suhteliselt kriitilised äh, selles suhtes, kas meil peaks olema mingi paindlikkusregulatsioon. Te olete üritanud siin kesktee leida, aga me peame seda veel arutama, sellepärast et kriteeriumi siin ei ole ning äh, seetõttu on rakendamine väga keeruline, seda tahtsime märkida. teiseks, kui me vaatame neid eesmärke üldiselt, siis äh, on keskkonnaorganisatsioonid meile osutanud, et need vähenduse eesmärgid ei ole siin eriti ambitsioonikad. ning äh, kas nende pärast üldse on vaja direktiivi muutma hakata, on iseküsimus. ehk siis eesmärkide ambitsioonikus on asi, mille üle me peaksime veel kord järgi mõtlema. ning võib-olla midagi muutma ning äh, kentsakas on ka, et need vaheeesmärgid ei ole siduvad, alles kaks tuhat kolmkümmend eesmärgid on siduvad, aga see on liiga hilja. ka see ei ole hea lahendus. ja seetõttu peaksime korra veel maha istuma ja mõtlema järgi, kuidas saaks seda dokumenti paremaks muuta. ning äh, mitu punkti on veel, äh, mida selles muidu heas raportis saaks paremaks muuta. aitäh, proua Venst! EFTD fraktsioon kas soovib teie poolt keegi sõna? aitäh, esimees ning suur tänu härra Gierekile raporti esitluse eest. mul on suur heameel olla praegu meie komisjonis. sest see annab äh, meile võimaluse Euroopa Komisjoni ettepanekuid parandada, sest äh, siin on mitu niisugust nõrka punkti Eh, sest eh, tegelikult on ju, on siin seatud esiplaanile majandus, aga esiplaanil peaks olema inimene. direktiivis nähakse ette eh, saaste, saastavate heitmete vähendamine, räägitakse inimeste tervisest, aga keskpika perspektiivi eesmärgid on allutatud majanduslikele kaalutlustele samas kui tegemist on äh, heitmetega, mis teevad, äh, mis kahjustavad inimeste tervist ja kahjustavad seega ühiskonda. nii et siin on asju, kus äh, näiteks üks, üks võimalik lahendus oleks, et teistsugune põllumajandus, vähem äh, liha süüa, teistmoodi põllumajandustooteid toota, säilitada maaviljakus läbi mahepõllumajanduse ning äh, seda on vaja ka selleks, et metaaniheitmeid vähendada, see on taaskord üks oluline küsimus, sest äh, FAO uuring on paar aastat tagasi välja tuli, mille kohaselt üks lehm sääst-, saastab metaaniga õhku rohkem kui maastur nii et seda peaks ka üle kontrollima. veel üks äh, asi, mida peaks puudutama, musta süsiniku heitmete vähendamine. nüüd ülemere piirkonnad ja, ja laevade õhusaaste on samuti teemad, mida peab puudutama. nüüd pannakse ette praegu teha järeleandmisi riikidele, teatud riikidele, mis lõpuks sisuliselt kogu seda lähenemist nõrgestab. ning Euroopa Komisjoni poolt proua Marianne Vening keskkonna peadirektoraadist, palun. meeldivat pärastlõunat kõigile, aitäh, austatud esimees, austatud parlamendiliikmed. aja kokkuhoiu huvides mina, nii nagu teiegi, peatun üksnes põhilistel elementidel, mis on tänase arutelu aluseks. me räägime praegu väga olulistest keskkonna ja tervise kaalutlustest ning üritame viiekümne protsendi võrra äh, vähendada õhusaastet tulenevate surmade arvu aastaks kaks tuhat kolmkümmend. see on väga oluline eesmärk lisaks keskkonna mm, positiivsetele muudatustele, mida me sellest võime saavutada. selgelt peame välja ütlema, et räägime praegu piiriülesest saastest, mis on erinev kliimamuutustega seotud saastest, sest heitmetel on eri mõju sõltuvalt sellest, kus nad õhku paisatakse Äh, lähenemine jätab märkimisväärse paindlikkuse liikmesriikidele eesmärkide saavutamise osas ning ka majanduslikud äh, plussid on märkimisväärsed, mis sellest võivad tuleneda, neid on juba mainitud, ma ei hakka neid üle kordama. aga nii kaudsed kui otse, nii kaudne kui otsene majanduslik kasu, mis sellest tuleneb, on märkimisväärne. ja ka loodavate töökohtade arv, umbes sada tuhat, on asi, millele kindlasti tuleb tähelepanu pöörata komisjon tervitab neid ettepanekuid, mille raportöör on esitanud ja täname raportööri nende eest. arusaadavalt kaalume kõiki neid märkusi ja ettepanekuid üksikasjalikult. mõned kommentaarid teatud spetsiifiliste märkuste osas võiksin praegu siiski esitada kõigepealt, mis puudutab paremat regulatsiooni ja järelevalvet, siis äh, nägi raportöör probleemi selles, kuidas direktiiv on koostatud. selles mõttes, et äh, raportöör leidis, et äh, olukord on ebaselge lisade plaanis. tahtsin siin välja tuua selle, et direktiivi põhiosa koos tehniliste lisadega moodustab siin terviku, mis on täiesti tavapärane, ent on loomulikult tõsi, et nendes viidatakse omakorda teistele dokumentidele, mis mõnikord pärinevad rahvusvahelistelt organisatsioonidelt. ning see võib teinekord nõuda täiendavat uurimist, ent kujutab endast ka tavapärast praktikat, et niisugustele dokumentidele viidatakse, aga neid ei, ei inkorporeerita konkreetsesse akti mis puudutab äh, heitmete arvestamist ja, ja mõõtmist, saasteosakeste mõõtmist, kaks koma viis mikromeetrit ja väiksemad, ning teised saasteosakesed, siis meie seisukoht siin on, et meil on äh, osakeste kuni kaks koma viis mikromeetrit osad, osas spetsiifilised eesmärgid juba paigas ja need hõlmavad ka väiksemaid osakesi Eh, ettevalmistavas faasis konsulteerisime WHO-ga, uurimaks, kas meil on vaja väiksemate osakaste kohta eraldi eesmärke ja mõõdikuid, aga WHO soovitus oli, et me peaksime keskenduma kuni kaks koma viis eh, mikromeetrit osakestele. muud äh, saastajad, näiteks vesiniksülfiidid, aromaatsed äh, süsivesikud ja nii edasi on asjad, mis põhjustavad kõige rohkem õhusaaste probleeme üle Euroopa. samas ei tähenda see seda, et me unustame teised saasteained. nagu teate, on meil rida teisi direktiive ka, kes tegelevad eh, nende konkreetsete saastevormidega, näiteks eh, kloori sisaldavate süsivesikute, aromaatsete süsivesikute ja tööstuslike heitmete eh, küsimus on reguleeritud eraldi direktiivis ja seetõttu ei ole mõtet seda hakata käesolevas direktiivis reguleerima. mainiti samuti madala intensiivsusega heitmeid. see on loomulikult oluline probleem, sellepärast et need madala intensiivsusega heitmed on osa siseriiklikust äh, heitmekogusest ning jäävad selle, seega järelevalve alla liikmesriigi lõikes ning ei, ei pääse sellega. ent siin on mõistlik NEC-ile lisada teised aktid, mis tegelevad konkreetsemalt nende madala intensiivsusega heitmetega. näiteks on meil äh, keskmise intensiivsusega heitmeid õhku paiskavate tööstusrajatiste direktiiv ning äh, välisõhu direktiiv, mis nõuab samuti et olukordades, kus õhusaaste või kohtades, kus õhusaaste on märkimisväärne ning omab selget mõju, kas tegemist on siis transpordist või muudest allikatest pärinevate heitmetega, tuleb meetmeid rakendada kohe. transport on siin loomulikult oluline allikas. mainiti diiselmootorite probleeme, mis puudutab null koma viis mikromeetrit suurusega osakesi Äh, sellega seoses võin öelda, et praegu kaalutakse eraldi ettepaneku tegemist ja tõenäoliselt peagi see ettepanek meilt välja tuleb. veel puudutati konkreetselt heitmete hajumist üle piiride ja siin puudutab asi siis õhu- ja meretransporti. kas lubate mul veel käsitleda neid konkreetseid märkusi, üritan teha tõesti lühidalt. üks asi, millele siin tähelepanu pöörata, on, et meil on siin olemas rahvusvaheline regulatiivne raamistik, mis tähendab, et me ei saa läbi NEC direktiivi hakata seda reguleerima, vaid peame seda tegema läbi rahvusvahelise merendusorganisatsiooni. meil on teatav paindlikkus äh, vahemik siin olemas, aga ma ei hakka praegu üksikasjadest rääkima. lennutranspordist tulenevad heitmed. sellega seoses märgiksin, et kõige olulisem kogus nendest NOX-ide SO2 osas äh, pärineb tegelikult maapinnalt. Äh, igasugused bussid ja muu transport, mis inimesed lennujaamadesse toob, mitte, mitte nii palju lennukitest endist. mis puudutab äh, kaks tuhat kakskümmend viis ülemmäärasid, siis näeme neid nii-öelda kontrollväravana enne lõplike eesmärkide saavutamise hindamist. ja oleme öelnud, et need tuleb saavutada, välja arvatud juhul, kui on täiesti objektiivsed põhjused, miks see on võimatu. praegu peatun, suur tänu, esimees, et võimaldasid täna nii pikalt rääkida. aitäh! aitäh, proua, selle eest, et rääkisite meile Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi seisukohast ning annan nüüd sõna taas kord meie raportöörile, härra Adam Kirgile, et ta vastaks küsimustele ja märkustele, mis on kõlanud. aitäh! kuulsime päris palju erinevaid kommentaare ning äh, see on arusaadav, sest tegemist on meie ühise eesmärgiga, ühise jõupingutusega ning äh, tegemist on koostööprojektiga sisuliselt ENVI komisjoniga meie poolt, kus Trulli Killing on raportöör selles küsimuses ja meie raport on siin nii-öelda abistava iseloomuga ja käsitleb niisugusi tehnilisema plaani küsimusi. Äh, sest meie huvide keskmes on ikkagi tööstuspoliitika. saasteained põllumajandusest, millele on samuti tähelepanu juhitud sealhulgas. ma pean ütlema, et et ma ei mõista päris seda, mida ma kuulsin selle projekti nii-öelda äh, kalevi alla lükkamise kohta, sest et on käigus, on, valmistatakse ette teisi ettepanekuid. kui me ootaksime, siis see, mis juhtuks, nagu me komisjoni esindajalt kuulsime, ja komisjonil on samuti kavas uute ettepanekute esitamine, siis lõpuks ei, võiks olla, olla väga keeruline üldse konsensusele jõuda või mingite suu-, mingeid suuniseid välja töötada nende heitmete vähendamiseks. ja nendest tulenevate surmade vähendam-, arvu vähendamiseks. tegemist on väga ulatusliku teemaga ning ma usun, et me peaksime seda süvitsi käsitlema. ja tõenäoliselt peaksime mõtlema ka sellele, kuidas oleks kõige parem seda teha. sest tegemist on teemaga, mis on liiga oluline, et see kiiresti läbi joosta ja kehtestada lihtsalt mingi direktiiv liikmesriikidele täitmiseks rääkides madala intensiivsusega heitmetest, siis ei arva ma, et see on puhtalt liikmesriikide pädevusse jääv küsimus, olgugi et, et need on väikeste, väikestes kogustes või vähese intensiivsusega heitmed, liiguvad nad ikkagi üle piiride ja seega on tegemist üle-euroopalise küsimusega, mis mis on seotud tahke ja gaasikütuse ebatäieliku põlemisega ja tuleneb sellest. ehk siis äh, sisuliselt on, oleks seda võimalik kõrvaldada innovatiivsete äh, sisepõlemismootorite äh, või, või, või muude allikate kasutuselevõtuga, aga mul on hea meel teha koostööd sellel teemal ENVI komisjoniga, sest eesmärk on meie rahvast aidata. aitäh, raportöör! muudatusettepanekute esitamise tähtaeg raporti projekti kohta on kahekümne üheksas jaanuar kell kaksteist päeval. nagu kuulsime meie raportöörilt, on vastutav komisjon siin ENVI komisjon mis tähendab, et meie peame oma arvamuse menetlemise lõpetama hiljemalt veebruaris, selleks et see arvesse läheks ENMi komisjoni töös. suur tänu ning punkt kaheksa päevakorras nüüd. uuringu TTIP mõju Euroopa energiaturgudele ja tootvale tööstusele tutvustus ja esitab selle Cohen Rademachersi ja Cohen Rademachers, kelle ma palun praegu siia presiidiumi laua taha uuringu tulemustest rääkima äh, ja keda ma tervitan Euroopa Parlamendis ning tahaksin veel öelda, et meie algatus ja palve, meie komisjoni algatus oli ja põhiküsimus meie komisjonilt just, et kuidas TTIP, TTIP-i sõlmimine mõjutaks meie tootvat tööstust ja energiaturge ning äh, uuring ongi siis läbi viidud sellele küsimusele või nendele küsimustele vastuse andmiseks uuringu käigus analüüsitakse, kuidas TTIP mõjutab Euroopa energiatarnete julgeolekut läbi selle, et ta näiteks äh, lisab konkurentsi ja likviidsust meie maagaasiturule, mis on äh, väga ulatuslik ja tähtis teema. TTIP-i küsimus seoses energia allikatega ning äh, energia ekspordi impordiga siis Ameerika Ühendriikidest Euroopa Liitu. härra Konrad-Emakets, palun teil, kas kümne minutiga suudate ära esitleda oma uuringu tulemused? jah, ma üritan. Thank you, Mr President uh,, for the invitation um, suur tänu, härra esimees, suur aitäh sissejuhatuse eest. meil on võimalus oma uuring eh, ette kanda, esimene asi, mida me tahaksime, et, mida te mõistataksite, on see, et tegemist on väga laialdase teemaga, püüame keskenduda kõige tähtsamale. Eh, ma arvan, et siin saali sisse tulles on ka dokument teile jälle välja jagatud, mis on eh, teie käsutuses kõigepealt selle uuringu puhul oleme me keskendunud olemasolevatele allikatele juba, nagu te teate, siis transatlantilise kaubanduse investeerimispartnerluse lepingut äh, TTIP on juba pikka aega käinud, need allikad aga ei ole avalikult kättesaadavad, me oleme uurinud läbi kõik olemasolevad äh, allikad, oleme teinud intervjuusid, töötanud koos äh, projekti juhtkonnaga ning töötleva ja energiatööstusega koostööd teinud ning oleme siin pannud ühe, ühte kante vahele dokumendi, mis on ITRE komisjonile ka kättesaadavaks tehtud nii, siis annan teile lühikese ülevaate kõigepealt Euroopa Liidu, äh, Ameerika Ühendriikide kaubandussuhetest ja TTIP-st, äh, mõjudest energiasektorile, mõjudest töötlevale sektorile ning äh, teen kokkuvõtted pärast seda, kui meil on ka olemas olnud siin arutelu osa. kui te vaatate nüüd käesolevat slaidi, siis te näete, et kaubandusbilanss Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahel on Euroopale väga soodus kui te vaatate neid äh, äh, tooteid, mis on Euroopa Liidust äh, imporditud, on tegelikult väiksem osakaal kui see, mida me ekspordime, täpselt sama kehtib ka teenuste osas. nii et kakssada kaheksakümmend kaks miljardit eurot on äh, tooteid, äh, teenuseid sada kuuskümmend kolm miljardit, nii et äh, meil on positiivne kaubandusbilanss kõigis kolmes segmendis, tooted, teenused ja investeeringud, see on väga oluline alguspunkt. läbirääkimised on juba kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast alates käigus, te teate, et kaubandus peadirektoraadi äh, eelmine volinik tahtis lõpetada läbirääkimised juba kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks, see ei ole aga niimoodi, praegu on tegemist jälle käigusolevate läbirääkimistega, seitsmes ring, alati räägitakse erinevatest teemadest, kokku kakskümmend kolm teemat, turu ligipääs, teenused, investeeringud, regulatoorsed küsimused ning sektoraalsed lisad on need teemad, mis, millele keskendutakse ITRE komisjon palus meil vaadata konkreetselt kahte sektorit. üks energia ja teine töötlev sektor. energia osa. lihtsalt, et anda teile väike ülevaade siin, mis on väga oluline, kui me räägime siin äh, Euroopa Liidu äh, energiast, siis äh, kivisüsi on kõige olulisem energiatoode, kui me räägime kahe kontinendi vahelisest kaubandusest. nii et sada kolm miljonit tonni Äh, impordib äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta seisuga äh, Euroopa Liit. aastas me ei ekspordi peaaegu mitte midagi, nii et kivisöe eksport suurenes väga palju praegu, praegu kaheksateist protsenti meie kivisööst tulebki Ameerika Ühendriikidest. lisaks petrooleumi põhised mineraalid ja petrooleum üldiselt äh, on väga olulisel kohal ja seal on meil importe rohkem Ameerika Ühendriikidest. sellele lisaks enamik energiatootete import on tegelikult väga väikese osakaaluga. seda peame me ka arvestama, kui me vaatame energiatooteid ja Euroopa Liidu USA läbimist, siis me räägime peamiselt ainult petrooleumipõhisestest toodetest ja kivisöest edasi tariifid ja mittetariifsed äh, tõkked kuna äh, toornaftale on ekspordikeeld äh, ja ka maagaasile äh, sama, siis on tariifid siin väga väikesed, null koma kaks protsenti. ainukene asi, mis eksporditakse ja imporditakse Euroopa Liidu ja USA vahel, on rafineeritud kütused, diisel Äh, nii et äh, bensiini kasutatakse väga palju USA-s, äh, diislit aga Euroopas. siin on samas aga ka mitme tari-, mittetariifne meede, kütuse kvaliteedi direktiiv, mis loomulikult kaubandust mõjutab ja see võib tõkkeks osutuda tulevikus. ning seda on TTIP kontekstis huvitav lahata. muidugi kivisöe puhul null tariif ja võib-olla tulevikuks võiks öelda, et Euroopa Liidu kliimapoliitika on, äh, osakaal on olulisem kui äh, USA, loomulikult sõltub, millisest osariigist me konkreetselt räägime. Äh, taastuvad energiaallikad, me oleme siin päikeseenergiale ja tuuleenergiale keskendunud, just tuule vallas on siin kaubanduspotentsiaal paljulubav, kuigi me ekspordime juba palju oma tehnoloogiat, siis me näeme siin praegu, et kõige olulisem äh, Äh, tariifide mõju kaks koma seitse ja üks koma kakskümmend viis on äh, tuuleenergia puhul. nii et üldiselt on tollimaksud väga madalad ja selle äh, lepinguga ei muudu eriti, aga me näeme, et mittetariifseid tõkkeid on ja siin on ka oluline mõju TTIP-le. nüüd energiakaubanduse mõju üldisemalt, siis me näeme, et kivisüsi on juba ilma äh, Äh, tollimaksud äh, ja kõik läheb õiges suunas ka ilma selle partnerluseta. me näeme, et äh, TTIP mõju vallas on ekspordikeelud ja siin me ei räägi mitte ainult Mehhiko ja Kanada on ainukesed erandid Ameerika Ühendriikidele ning me ei näe praegu, et Ameerika oleks meelt muutmas et äh, ekspordikeelud äh, kaotatakse Euroopa Liidu suunal. Äh, teised tõkked siin, kütuse kvaliteedidirektiiv ilmselt mõjutab, veeldatud maagaasi kaubandus ilmselt suureneb, aga kui me vaatame gaasi energiahindu, siis on, hakkab äh, olema mitmepalgelisem, sellepärast et praegu hindu arvesse võttes on Aasiasse eh, vedamine Ameerika Ühendriikide kasulikum kui Euroopasse. kui te näete, nii nagu te näete, siis siin on mitmeid tingimusi, kui eh, ekspordikeelud eh, kaotatakse, kui veeldatud maagaasi kaubandus Euroopa suunal on atraktiivsem, kui kriisimehhanismis on kokku lepitud, siis midagi muutub aga muidu eh, see eh, partnerlus eh, tarnekindlust Euroopas ei suurenda. nüüd, mis puudutab taastuvaid energiaallikaid, siis me näeme, et tehnoloogiate kaubandus ilmselt suureneb, räägime ökodisainist siin, toodete energiatõhususest ja energia märgistamisest Äh, probleem äh, on see, et Euroopas on teatud mõttes karmim seadusandlus, aga ökodisain äh, Ameerika Ühendriikides on olemas ja kasutatakse sellist asja, aga meil on vaja rohkem harmoniseerimist. suur tänu, ma ei, minu nimi on Stefan Siiland, ütleb järgmine kõneleja. olen samuti osa uurimisrühmast ning äh, räägin teile nüüd äh, töötleva tööstuse sektorist äh, ja räägin mõjust siis töötleva tööstusele järgnevalt. ma arvan, et enam-vähem sama rakendub ka töötlevale tööstusele kui energiasektorile, et Äh, tariifid on vähem takistuseks praegu kui mittetariifsed äh, meetmed. Te näete, siin on välja toodud äh, mitmed sektorid, enamikud neist, neile avaldab tollimaksude mõju null mõju, aga mõned sektorid küll on, nimelt töödeldud toidu, toiduained ja autosektor autotööstus. kui te eelnevat slaidi käesolevaga võrreld-, võrdlete, siis te näete, et mittetariifsed meetmed mõjutavad äh, kaubavahetust olulisemalt hoopis. Äh, mitmetel sektoritel on mittetariifsed meetmed, äh, mis avaldavad väga olulist mõju ja me võime öelda, et töötlevale sektorile on kaheksakümmend protsenti hüvedest TTIP-st tulenevad sellest, et mittetariifsed meetmed äh, kuulutatakse kehtetuks. kui me vaatame üldist mõju, mis TTIP avaldab töötlevale sektorile, siis me vaatasime äh, mitmeid kvantitatiivseid äh, makromajanduslikke uuringuid ja me näeme praegu, et tulemused sõltuvad nendest stsenaariumitest, mida konkreetne autor kasutab, aga üldiselt võib öelda, et kõik stsenaariumid näidavad äh, piiratud positiivselt äh, mõju Euroopa Liidu SKT-le, mis on umbes üks protsent äh, peamiste uuringute puhul ja neli protsenti punkti teiste alternatiivsete uuringute puhul. uuringud näitavad siin teatud aspekte, aga ka tegelikult seda ulatust, millest arvatakse, et TTIP ähm, avaldub positiivse ülekandeefektina mõju äh, kolmandates riikides. ühe uuringu kohaselt eeldatakse, et see ülekandeefekt on oluline, on positiivse mõjuga, teised uuringud samas näitavad, et äh, need ülekanded teistesse riikidesse on ilmselt negatiivse mõjuga äh, kui me vaatame nüüd konkreetseid töötleva tööstuse sektoreid siis äh, eriti metalli ja elektri äh, masinate sektor on äh, negatiivselt mõjutatud ja nende toodang ilmselt väheneb. teiste sektorite puhul aga tundub, et TTIP partnerlus ja meetmed avaldavad positiivset mõju. kui me vaatame mõjusid erinevatele liikmesriikidele siis vastupidiselt sellele, mida vahel arvatakse, nimelt, et Saksamaa võiks ilmselt kõige rohkem kasu saada TTIP-st, siis vastavalt meie uuringutele on pigem sellised riigid nagu Hispaania, Ühendkuningriik, Rootsi, Soome, mis väga palju kasu lõikavad sellest kokkuleppest selgituseks on siin äh, siis võib öelda nii palju, et need on loomulikult riigid, kellel on kõige rohkem kaubavahendust äh, Ameerika Ühendriikidega, nemad saavad kõige rohkem hüvesid ning teisest küljest äh, on siis need riigid, kellel on kõige rohkem tõkkeid praegu veel paigas, saavad kõige rohkem kasu. Beneluxi riikide majandus saab samas väga vähe hüvesid TTIP-st edasi räägime mõjudest tööturgudele. siin loomulikult sõltub see konkreetsetest sätetest eh, kõige rohkem, mis TTIP-s lõpuks eh, kirja saavad. avatud küsimus on siin, eh, et millises ulatuses mõjutab kogu kokkulepe konkurentsipositsiooni ettevõtetes Euroopas ja Ameerika Ühendriikides, sest teatavasti Ameerika Ühendriigi töö töötajate õigused või tööturu äh, kaitsemeetmed on väiksemad. Äh, äh, edasi, kuidas näevad välja töötajate oskused, energiatõhusus ja innovatsioon. praegu on null koma viis protsenti olnud ainult tööhõive suurenemine nende hinnangute järgi ja lõpuks innovatsioonist loomulikult ettevõtted, äh, kus teadus- ja arendustegevuse kulud on kõige kõrgemad, äh, saavad kõige rohkem hüve äh, oma toot-, toodete müügist suurematele turgudele. üks mureküsimustest, mis on vastuoluline selles vallas, on geograafilised indikaatorid, kus Euroopa Liidul on päris palju kaitsemeetmeid Ameerika Ühendriigil Ameerika Ühendriigil aga sama, Ühendriikidel aga samas mitte. Äh, seda kindlasti peaks arutama. ja veel üks avatud küsimus on see, milline on TTIP mõju äh, võrreldes Euroopa Liidu pikemate eesmärkidega, eriti just Euroopa Liidu eesmärk äh, rohestada majandust. minu poolt kõik, suur tänu! suur tänu, ütleb härra Puusek, ma saan aru, et raport on äh, avatud ja kättesaadav kõikidele liikmetele. ja nüüd äh, alustame siis oma aruteluga ja esimesena saab äh, sotsialistide demokraatide nimel proua Toia sõna, kas tahate sõna võtta? siiski mitte. ai, siiski jaa. olge lahke. aitäh. kasutan võimalust sõna võtta selleks, et konkreetsemaid küsimusi esitada. tahtsin küsida, kes viis äh, tööstussektorit puudutava uuringu läbi, siin on äh, üsna selged tulemused ja selge uuring, tahtsin paremini aru saada millestki. Öeldakse, et töötleva tööstuse puhul ei ole tõelisi tariifseid barjääre, kuid kogu äh, probleem seisneb äh, peidetud maksudes, <clears throat> mis on seotud äh, mitte tariifsete barjääridega. meie oleme tihti siin rääkinud, et TTIP avaks meile suuri turge ja võimalusi Euroopas, nähakse imelist õitsengut ja võimalusi, nii et kui ma õigesti aru sain, siis räägitakse üheprotsendilisest SKT kasvust, kuid teatud sektorite puhul ka näiteks metallitööstus või terasesektori puhul teatud kaotustest. seega Mm. kas teie saaksite natuke põhjalikumalt äh, käsitleda tööstuse mõju TTIP puhul, selle äh, eeliseid ja puudusi? Yes, please, Mr Grovatšev, bardzo proszę. Thank you very much. järgmine kõneleja. suur tänu, mul on äh, lühikene küsimus siin keemi-, keemiatööstuse kohta ütleb äh, härra Grobaršik. tegemist on äh, sellega, et äh, Ameerikasse keemiatööstusest väga suur osa ilmselt kolib, sellepärast et siin väetiste tootmine ja plastiktoodete tootmine nõuab väga palju energiat ja gaasihinnad on seal odavamad kas te näete, milline on TTIP mõju sellele protsessile, kas see suureneb veel või, või väheneb või ehk on veel mingisugune kolmas variant? suur tänu! proua Mniar järgmisena. suur tänu, härra esimees, suur aitäh selle põhjaliku uuringu ees, ma ei ole seda detailselt uurinud, aga ma teen seda veel. küsimus minu poolt järgmine siin räägitakse VKE-dest ka ühel lehel. aga selge on see, et suured ettevõtted ei vaja TTIP-d. kui eh, me tahame eh, ikkagi sellist partnerlust ja ma arvan, et see on suur võimalus, siis me peame näitama, et see on ka VKE-de jaoks võimaluseks. kas te saaksite anda meile ülevaate sellest, milline mõju seal saaks olema VKE-dele, aitäh! Eh, suur tänu, ütleb härra Puusek. Eh, härra Raimo, palun nüüd järgnevalt Roheliste nimel. suur tänu, härra esimees. minu küsimus. Te rääkisite, et sada kolm eh, miljonit tonni kivisütt aastas äh, Äh, saadetakse Ameerika Ühendriikidest äh, Euroopa Liitu. kas on võimalik äkki, et äh, tulevikus saab olema Euroopa Liidu kliimapoliitika kaubandustõkkeks, mida see TTIP, TTIP valguses võiks tähendada? suur tänu! proua End, palun kuue nimel. suur tänu. ma tahaksin ka veel rääkida mittetariifsetest äh, tõketest. kas te saaksite ehk veidikene äh, laiendada, mis sinna kuulub, olen siin komisjonis äh, uueks liikmeks ja mul oleks hea meel, kui te seda detailsemalt selgitaksite. nüüd lihtsalt öelda positiivne see ja teine, negatiivne see ja teine, see on liiga mustvalge see vaatenurk, mida te esindate siin, te ütlesite, et metalli ja elektri toodete tootmiseks, mis äh, minu regiooni kõige olulisemalt mõjutab, äh, saab negatiivsem olema väljavaade TTIP valguses. kas saate negatiivsetest aspektist veel äh, üht-teist siia lisada? edasi TTIP ja kliimameetmed. praegu on, tundub soov, et Euroopa Liit tahab, USA tahab importida asju Euroopa Liitu, mis on kliimat ohustavad. kas see on TTIP ähm, vallas võimalik, et äh, eksporditakse ja imporditakse selliseid tooteid või teenuseid, mis Euroopa Liidu standarditega kliimakaitse vallas on vastuolus. Äh, siin kolleeg juba küsis äh, VKE-de kohta, kui me vaatame näiteks Ida-Saksamaad, siis siin on kaheksakümmend protsenti meie ettevõtetest tegelikult VKE-d, nii et äh, küsimus, et kas nendel ettevõtetel on potentsiaali TTIP vallas? EFTD nimel äh, härra Anton Barano, palun. Salve, president. Ähm, äh, meil on väga hea meel selle uuringu üle sest vähemalt äh, erinevalt komisjonist ei äh, kirjeldata siin äh, kaunite sõnadega SKT kaasu, vaid räägitakse ka ähm, läbirääkimisi ähm, ümbritsevast saladuse loorist. meie äh, lugesime seda raportit ja ma tahtsin küsida ettekandjate käest, kas meie järeldused on õiged. esimene punkt, kui USA Äh, USA ei soovi ähm, tunnistada, tunnustada geograafilisi päritolumärgiseid, ähm, mis Euroopas kaitsevad erinevaid tooteid, eriti just äh, Itaalia tooteid. ja TTIP kohtleb näiteks äh, kümneid Itaalia tüüpilisi juust-, juhuste või ähm, ka prantsuse juhuste, nagu oleks lihtsalt tegemist ähm, piimatoodetega, nagu oleks tegemist mingisuguste säästutoodetega. me oleme mures ka sellepärast, äh, milline on ähm, teadus- ja arendustegevuse ohustav risk Euroopas. Äh, kardame, et see viiakse USA-sse üle, kus tingimused on palju soodsamad. kolmas punkt puudutab tööstust laiemalt, energia küsimus raport ütleb selgelt, et TTIP ei aita kaasa Euroopa taasindustrialiseerimisele ja energia maksab Euroopas edaspidigi sama, rohkem kui USA-s ja Aasias. siin ei ole TTIP näol mingisugust eelist näha ehm, energia tootmise ega ka nafta või kilekaasi tootmise osas, kus ehm, kulutused USA-s üha kasvavad. Let me also härra esimees, tahaksin esitada samuti küsimuse, enne kui te vastate nüüd, sellepärast et tegemist on siis esimese küsimuste ringiga, kus poliitiliste fraktsioonide esindajad küsivad. minu küsimus puudutab äh, kõik fraktsioonid olid äh, ju kaasatud. stopp, stopp, ütleb härra esimees, teine küsimuste ring alles tuleb. Äh, kommentaarid mikrofonide saalist härra esimees ütleb, et esitan ka küsimuse, sest ma olen siin raportööriks. vabandust, kui see ei olnud nüüd päris selge, aga jah, teine ring tuleb ka välja, kõik saavad esitada veel küsimusi. niisiis, lihtne küsimus minu poolt. sellepärast energiatoodete kaubandus ja see tasakaalutus, mida me siin praegu näeme, et ameeriklased saadavad kivisööta Euroopa Liitu ja me saaksime ilmselt ilma selleta ka Euroopas hakkama. aga teisest küljest Äh, kildagaasi ekspordiga nad Euroopa Liidust ei ole nõus, mis oleks tegelikult äh, ülioluline meie äh, energia tarnekindluse jaoks, kui me energiaküsimustest räägime. nii et küsimus, kuidas on võimalik lähitulevikus see probleem lahendada? kui me ei oota samuti TTIP lõplikku küsimus, lõpp, lahendust ära, sest et tegelikult eh, nii nagu öeldud, siis keemiatööstuses on tegelikult see väga oluline toodete hinna osas, eh, millisest energiabaasil neid toodetakse. nii et eh, fraktsioonide esindajate küsimused siis kõigepealt palun vastata ja siis on meil järgmine küsimuste ring ja kolm, kümme inimest on juba soovinud sõna kõigepealt vastan siis äh, sellele küsimusele kildagaasi ja keemiatööstuse kohta. üldiselt energiaintensiivsed äh, tööstused Euroopa Liidus äh, on siin puudutatud. ärgem unustagem, et kui me räägime kildagaasist, siis me oleme teinud sellel teemal ka erineva iseseisva uuringu ja kildagaasi eksportidest Ameerika Ühendriikidest ja võimalused Euroopa Liidu tarvis sealhulgas Äh, madalam kulumäär äh, energiaintensiivsetele äh, töötleva tööstuse sektoritele, jah, on olemas see konkurentsieelis ja viie kuni kümne aasta jooksul on tegelikult madalate gaasihindade tõttu Ameerika Ühendriikides just pöördutud gaasi poole ja heidetud kõrvale kivisüsi. nii et energia intensiivsed tööstused tõesti võitlevad omavahel äh, kahelt pool äh, Atlandi ähm, ookeani, näiteks plastiktooted äh, ja nii edasi. kas TTIP siin midagi muudab, annab võimalusi, ilmselt mitte, sest raportis on see ka kirjas, et on väga palju tingimusi, mis peavad ennem muutuma, kui me näeme, et on võimalik kildagaasi eksportida Ameerika Ühendriikidest Euroopa Liitu kõigepealt peaks olema ekspordikeeld, äh, mis peaks kehtest-, kehtetuks kuulutama, äh, edasi peab olema USA-s endas vähem nõudlust, äh, kolmandaks peab olema õige taristu olemas nii Ameerika Ühendriikides kui ka Euroopas ja lõpuks turg peab olema õiges staadiumis, sest kui kõik täidetud tingimused on olemas ühest küljest, siis gaasitootjad äh, vaatavad üleilmselt, mis on parim turg, kuhu ma saaksin oma gaasi eksportida. ja veeldatud gaasiterminalid, äh, ujuvad terminalid on väga hea võimalus, väga lihtsalt on võimalik USA-st äh, nendega transportida gaasi nii Euroopasse kui Aasiasse. et praegusel hetkel ma ei näe, kuidas järgmised kolm kuni viis aastat asja muudavad on palju huvitavam küsimus, et kui, kuhu minna, lähed atraktiivsemale turule. USA-st Aasiasse on palju parem minna kui USA-st Euroopa Liitu. nii et ma ei näe, et keskpikas perspektiivis oleks siin eh, praegu võimalik see, et rohkem gaasi jõuaks Euroopa Liitu. nii et siin eh, otsene ja aus vastus on, et ilma erinevate tingimusteta siin see vastus on üsna objektiivne, kui te räägite äh, gaasitööstuses erinevate inimestega ja ma ise tulen ka energia- ja gaasitööstusest oma tausta poolest, siis ma arvan, et äh, erinevad inimesed ei anna siin minust erinevat vastust ilmselt. kas inimesed võivad juba lisaks küsida või ei? vastake kõigepealt esimesele küsimuste ringile ja siis vaatame edasi veel äh, mõned teised äh, küsimused, ütleb härra Slingerland. esimene küsimus sektorite kohta, ma arvan, et on ilmselt hea, mõistlik, kui me läheme tagasi selle slaidi juurde, äh, kus erinevate sektorite mõju on üles loetud. loomulikult sektorite vahel on erisused ja neid tuleb võtta ka arvesse aga kvantitatiivsed uuringud, mis on olemas, näitavad, et enamike sektorite jaoks on hüvesid, aga metalli- ja elektrimasinate tööstuse sektor on selline, mis saavad päris oluliselt kannatada ka. ja see ilmselt oleks aspekt, mida ka teie komisjon peaks arvestama et kui me vaatame siin nende sektorite eh, kom-, eh, konkurentsipositsiooni ja võrdleme seda Ameerika Ühendriikidega, siis me näeme täpsemalt, millised on need eh, sektorid, mis kõige rohkem mõju avaldavad. mis puudutab VKE-de küsimust, siis need uuringud, mis meie oleme koostanud, näitavad, et ka VKE-d saavad kasu TTIP-ist Neil on äh, kõigepealt äh, suurem turg, millele neil on ligipääs ja eriti just need äh, VKE-d, need ettevõtted, millel on rohkem innovatsiooni ja uurimistegevust, nad samuti saavad hüvesid sellest partnerlusest edasi küsimus, et äh, millised äh, mittetariifsed tõkked äh, praegu eksisteerivad. ekspordikeeld võib olla siin üheks mittetariifseks tõkkeks erinevate standardite tõttu, neid kehtestatakse samuti on erinevaid, veel erinevaid tõkkeid, mis on meie raportis välja toodud. edasi, mis puudutab geograafilist päritolu, siis äh, see on siin väga oluline. kõik geograafilised äh, nimetused siin äh, Euroopa Liidus seatakse tegelikult küsimärgi alla ja lahendus siin on lahendused on keerukad Euroopa Liidul on väga palju äh, regionaalseid äh, märgiseid, äh, USA-l samas aga mitte. vähemalt neid niimoodi ei tunnustata. ja see saab olema läbirääkimistel ilmselt üsna keerukaks takistuseks. siis terasesektor terasesektor on loomulikult väga energiaintensiivne sektor. ja energia küsimust juba minu kolleeg siin kommenteeris, aga me ei näe, et äh, veeldatud maagaasi eksport suureneks väga Euroopasse, äh, nii nagu vahel seda arvatakse olevat pigem äh, paistab, et äh, Aasias on atraktiivsemad turud, nii et äh, kui vabaneb mingisugust veeldatud maagaasi mahtu, siis see ilmselt saadetakse Aasiasse. tahaksin veel lisada energiaintensiivsete tööstussektorite kohta, sellepärast et tööstuse peadirektoraat on äh, konkurentsivõime uuringuid tellinud eelmistel aastatel äh, nende tööstuste osas, mis on äh, aktiivsed Euroopas, kui me vaatame erinevaid metallitööstusi, tsink, vask, alumiinium ja nii edasi, siis enamik nendest tulevad Lähis-Idast, Islandist, Aasiast, kus energia Äh, kulud on madalamad, need on lähedal asuvad kohad, nii et äh, sealt äh, viimaste aastate konkurents tulebki. ja kui me vaatame suuri äh, analüüsimudeleid ja vaatame, kuidas TTIP mõjutab, siis me näeme, et korrelatsioon on negatiivne mõningatele energiaintensiivsetele sektoritele. peamiselt sellepärast, et kui oleks võimalus äh, USA-st rohkem terast importida, siis nad saavad seda toota madalamate energiakulude ja madalamate tööjõukulude tõttu. no see on päris piiratud. me oleme samas näinud ainult väga minimaalseid muudatusi eriti kui me vaatame eh, nende sektorite eh, tegutsemist eh, viimastel aastatel konkurentsis Aasia, Islandi ja teiste riikidega. nii et küsimusi palju, tehke lühidalt, head kolleegid. kolleeg Kaarims, palun. aitäh, püüan teha konkreetselt. Te ütlesite, et mõned ähm, sektorid võidavad TIP-st e ja teised kaotavad. kindlasti on poliitilised reaktsioonid väga erinevad, kuid üks reaktsioon on ikka, et kui me midagi kaotame, siis äh, paneme tõkked üles, meil on vaja rohkem kaitset. minu küsimus on, millised on need sektorid, kus Euroopa võiks võita TTIP-st? ja mil, kui suurt protsendimäära SKT-st need sektorid praegu kujutavad ja milline ja kas tegemist on kõige tootlikumate sektoritega ja kõige suurema lisandväärtusega sektorid, võib-olla me peaksime keskenduma just nendele küsimustele. see on minu küsimus teile ja te juba tunnete, kus suunas mina poliitiliselt kaldun. aitäh, ütleb härra Borrelli. jah, ehm, nagu juba öeldud, TTIP ei taga energiajulgeolekut Euroopas, energiaallikad on USA-s piiratud ja nendega kauplemine on TTIP-st sõltumatu. seega energiaeksport USA suunalt, Euroopa suunas ei peaks kasvama TTIP-ga ja ähm, Ehm, ehm, USA püüab äh, importida äh, odavat energiat äh, Aasiast, kuid komisjoni teatis ütleb, et Euroopa peab juba läbirääkimisi gaasi impordi osas USA-ga, aga millist osa kogu leppest kujutavad need energialepped, kas me räägime siin miinimumkogustest või võib olla tegemist ka mingisuguse suurema protsendimääraga? aitäh, härra Eller, palun. Ähm, kaks küsimust. kõigepealt metoodiline, mis metoodikat puudutab. kuna praegu on umbes pool peatükkidest avatud ja tulemust ei ole, üldjoontes, siis mis metoodikat kasutades olete te teinud järelduse, et see võiks kuidagi omada kaudset mõju tööturule? et mind huvitaks, kuidas, kuidas te seda teinud olete, mul on seda raske ette kujutada. teine küsimus on sisulisem. me räägime siin ju Äh, mittetariifsetest kaubandustõketest, mis on niisugune traditsiooniline arusaam. aga sisuliselt on ju meie eesmärgiks luua integreeritud turg ning läbi selle, et me loome niisuguse regulatiivse, läbi selle, et me loome tugeva regulatiivse raamistiku. no võtame näite telekommunikatsiooni valdkonnast ja GMS standardist, mille, viimast standardit räägiti kümme aastat läbi ning äh, Samsung näiteks ootab praegu, et et oleks äh, need läbirääkimised kiiremini lõpetatud järgnevate standardite osas ja kui seda ei tee, tehta, siis võivad nad äh, sisuliselt hiinlastega uue standardi kokku leppida. ja siis võib juhtuda, et Euroopa ja Ameerika ei olegi enam võtmeturud. nii et mis puudutab regulatiivset ühtlustamist, kas oleks võimalik siin mingeid arve välja tuua, see näitaks meile perspektiivi selgemalt. sest äh, muidu, muidu räägi-, need traditsioonilised mõisted, tariifsed, mittetariifsed tõkked ei anna meile palju. aitäh, härra Moisa! aitäh! aitäh! pean ütlema, et olen äh, ka komisjonis jälginud äh, TTIP küsimust ja ma ei ole nõus teie vastusega äh, gaasi ja gaasiimpordi kohta. selleks, et ka USA-st gaasi importida, on tõesti üldine keeld USA-s gaasi ekspordile, mis aga kaob automaatselt, kui on vabakaubanduslepe USA-ga, see on siseriiklik seadusandlus ja seda püütakse ka TTIP-sse sisse viia, kuid kui teil on vabakaubanduslepe USA-ga, siis on võimalus ka gaasi importida sealt. paljudel Aasia riikidel ei ole vabakaubandusleppeid USA-ga, nii et Äh, tegemist ei ole potentsiaalse mm, turuga USA jaoks ja sellepärast, et äh, USA-s on vastav äh, seadus, mis keelab gaasi ekspordi. seega on, konkureerivad ähm, turud olemas, kui teil on sellised väga suured hinnaerinevused, nagu on gaasihindade puhul USA-s ja Euroopas, siis majandusseadused Äh, ütlevad, et äh, USA-l on hea eksportida äh, Euroopasse ja seega ma ei saanud teie loogikast aru, miks see ei peaks tugevdama Euroopa energiajulgeoleku olukorda. infrastruktuuri küsimus on tõesti asjakohane, me peame äh, meil peavad olema sadamad USA-s selleks, et eksportida, aga ma ei saanud teie loogikast päris hästi aru. aitäh, härra Salini. aitäh. üks äh, kõige vastuolulisematest klauslitest TTIP-s puudutab STS edasi ja ähm, kõigepealt tahtsin öelda, et mul on väga hea meel, et meil on TTIP ähm, mõjul arutelu energiavaldkonnas ja et me ei aruta ainult põllumajandustoodete üle, mis on muidugi väga olulised, kuid äh, kaubandusbilansist moodustavad need ainult kaheksa protsenti hästi, aga tihtipeale keskendume ainult põllumajandustoodetele, nii et aitäh selle äh, teema käsitluse eest. STS on seega vastuoluline küsimus ja see puudutab võimalust, et üks firma kes äh, läheb vastu olla äh, mõne riigi normidega, läheb kohtusse kolmandas riigis see eh, tähendab, et STS võib energiavaldkonnas osutuda väga vastuoluliseks, kus hinnaerinevused ja eh, normide erinevused on riikide vahel väga erinevad ja seda võib kõike olla väga raske hallata aitäh, ütleb härra Kohvot. aitäh selle huvitava uuringu eest. ma tahtsin eh, küsida ainult ühe küsimuse, kui te vaatate energiaarutelu selles raportis, siis siin viidatakse sellele, et taastuvenergia alal, näiteks tuuleenergia alal on meil kõige suurem eelis Euroopas ja seega eh, mittetariifsete barjääride eemaldamine loob loodetavasti eh, väga palju eksporti Euroopast. kas te võiksite seda ka kvantif-, sertifitseerida. kui meil on teatud tehnoloogiline eelis teiste ees, näiteks äh, tuuleenergia vallas või ka traditsioonilistes energiasektorites, siis äh, millised on need eelised ja kuidas neid äh, mõõta? ja teiseks tööturu küsimused, muidugi paljud näit-, uuringud näitavad, et Äh, tootlikkus suureneb, kui konkurentsivõime suureneb. kas teil on siin mingisuguseid arve välja pakkuda, milline oleks tõeline sissetulekute suurenemine äh, sellise kaubandusleppe sõlmimise tagajärjel, kas selle kohta on tehtud mingisuguseid uuringuid? aitäh, äh, härra Turmes, palun. For... aitäh selle uuringu eest ja võimaluse eest küsimusi esitada gaasi kohta tahtsin küsida, ma olen nõus teie analüüsiga USA-s hinnaks on neli USA-s kaheksa, Aasias viisteist ja kõik on nõus sellega, et kui Ameerika avab võimaluse veeldatud gaasi ekspordiks, siis ähm, on väga tõenäoline, et äh, väga palju sellest gaasist Euroopasse jõuaks ilmselt äh, liiguvad see nüüd pigem Katari ja Jaapanisse, Katar peab siis hindu alandama, kuid äh, ma olen täiesti nõus teie analüüsiga mul on veel kolm väikest kommentaari ameeriklased ei ole kunagi alla kirjutanud energiahartale. ja nüüd toimub uus arutelu, mis äh, lõpeb maikuus ametlike järeldustega harta teemal. meil on äh, terve rida vaidlusi sellel teemal, aga tegelikult on see absurd, sellepärast et ähm, USA ei ole sellele kõige suuremale investorite kaitseinstrumendile kunagi alla kirjutanud. mis on äh, teie arvamus selles suhtes? ühelt poolt äh, tahetakse meid ühes suunas lükata ja äh, teisalt USA ei ole nõus suurimale vaidluste lahendamise instrumendile alla kirjutama. mõned ütlevad, et tänu TTIP-le on rohkem naftat toodetega kauplemist ette näha, kas te mm, saate aru, et äh, naftasektoris on juba praegu probleem, sellepärast et nõudlus väheneb Euroopas ja kui on võimalus tuua rafineeritud naftat veelgi rohkem Euroopasse, siis mõjutab see äh, sektorit pigem negatiivselt kui positiivselt. ja lõpuks äh, ökodisain, mida teie ütlete siin, on see, et igasugune koostöö Ameerikat ka lõpeb meie standardite alandamisega. ainuke mm, loogiline järeldus oleks teatud kokkulepete sõlmimine. igal juhul me ei peaks mingil juhul äh, äh, loobuma oma kõrgetest standarditest. okay,. Thank you, thank you very much uh, uh,. aitäh. tahtsin ainult äh, omalt poolt teha paar märkust äh, lisaks sellele arv- äh,, raportile, mis on väga huvitav ja mis äh, tõstatab äh, väga asjakohaseid küsimusi läbirääkimiste kohta. ma kuulsin, kuulasin ära erinevate kolleegide kommentaarid ja tahtsin rääkida ainult energiast lühidalt, üldisemalt äh, tahtsin rääkida kokkuleppe sisust. Teie räägite siin kokkuleppest ja kaubanduslepete eesmärk on seada paika raamistik. meie püüame siin ähm, tegeleda erinevate probleemidega, toornaftale või gaasile ligipääs, millised on äh, piirangud USA poolel ja nagu me teame, toornafta kohta äh, kehtib ekspordikeeld ja me lugesime ka raportist, et äh, USA ei arva, et see keeld kaotatakse. me oleme kuulnud äh, läbirääkijate poolt, et nende eesmärgiks, vähemalt USA poolt, on siis äh, selle ekspordikeelu kaotamine. gaasi äh, puhul ei ole ekspordikeeldu, nagu me kuulsime kõnelejatelt, kuid on automaatne ekspordilubade andmise skeem, mis USA-s toimib. ja siin on eesmärgiks muuta need mitteautomaatsed äh, load automaatseteks lubadeks, kui asi puudutab eksporti Euroopa suunal. see on meie nõudmisi ja üks suuri Euroopa Liidu eesmärke läbirääkimistes. kõnelejad viitasid sellele, et kui läbirääkimised jõuavad lõpule, siis USA seadusandluse järgi saab Euroopa Liit vabandus, kaubandusleppe staatuse ja seega eh, eksport on võimalik, kuid eh, see on piiratud mis ei, ähm, see kehtib ainult praegu olemasoleva USA seadusandluse alusel ja see ei kaitse meid äh, tulevikus USA seadusandluse muutmise eest, aga meie tahaksime, et äh, see ekspordikeelu kaotamine viidaks TTIP-sse äh, endasse sisse. Need on siis need üldised eesmärgid, mida me püüame läbirääkimistes saavutada kuid mis toimub hiljem turul, see on täiesti eraldi küsimus. meie peame aga läbirääkijatena tagama, et äh, luuakse parim raamistik, mis lihtsustab kaubandusvooge Euroopasse, kui turu äh, tingimused peaksid äh, mingil hetkel muutuma. siin on terve hulk näitajaid, mis viitavad sellele, et keskpikas perspektiivis võivad turu tingimused tõepoolest muutuda eh Euroopa-suunaline eksport muutub võib-olla atraktiivsemaks kui praegu. palju sõltub muidugi sellest, mis toimub Aasias, nii mm, toimub näiteks Jaapanis äh, tuumaenergia vallas. palju sõltub sellest, äh, kas äh, teatud suured taristuprojektid viiakse Aasias lõpule see äh, võib äh, muuta äh, ekspordi Aasia suunal USA-st vähem atraktiivseks. me ei saa aga seda kõike ette ennustada, aga kindel on see, et kui me saame parandada eksporditingimusi Euroopa suunal tänu TTIP-le, siis on see suureks plussiks ja meie ettevõtted saavad siis olukorrast paremini kasu lõigata. üks aspekt, mida ei ole piisavalt välja toodud raportis puudutab teist eesmärki, mis meil on energialäbirääkimiste vallas USA-ga ehk äh, reeglite kehtestamine selleks, et meil oleks konkurentsivõimelisem raamistik energiatoodetega kauplemiseks. Need reeglid ei mõjuta meie kahepoolseid suhteid USA-ga, vaid pigem neid suhteid, mis meil on kolmandate riikidega, sest me teame, et eh, selles valdkonnas ei ole piisavalt ülemaailmseid reegleid, sellepärast on hea võimalus kasutada ära TTIP läbirääkimises, et eh, nende reeglite suunas liikuda, võib-olla ei võt-, võeta seda piisavalt arvesse. ma võtan nüüd oma sõnavõtu kokku ja loodan, et te tulete uuesti siia komisjoni ja saate rohkem kommenteerida läbirääkimisi, nagu me teame, need läbirääkimised praegu jätkuvad, meil öö, ähm, on äh, teisel äh, veebruaril kaheksas läbirääkimiste voor ette nähtud siin Brüsselis ja öö, suure läbipaistvusalgatusega komisjoni poolt saame taaskäivitada need äh, läbirääkimised ja me anname teile äh, püsikutse üle siia komisjoni ja nüüd annan sõna raportööridele. aitäh, kõigepealt äh, vastuseks härra Ellerile metodoloogia asjus. ma ütlesin alguses, võttes arvesse, et Äh, meil oli ainult mõni kuu selle uuringu läbiviimiseks, siis me ei saanud väga põhjalikku uurimistööd teha. me mm, lähtusime oma arvudes äh, olemasolevast kirjandusest äh, ja poliitikauuringute keskus mm, teeb uuringuid kaubanduspeadirektoraadi jaoks seda tehti aga kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, nii et pidime seda uuringut kasutama arvude osas, mis puudutab tööturgu, siis me ei ole mingisugust mõõtmist, kvantitatiivset analüüsi saanud siin teha. ökodisain. selge on see, et me ei arva, et Euroopa Liit peaks ökodisaini puudutavaid standardeid alandama härra Turmes küsis seda vist. nii et kui me vaatame testimist, siis see on juba väga suur vaidlusküsimus Euroopa Liidus, ökodisaini reeglitega kooskõlas olemine, see on suureks vaidlusküsimuseks, me peame kõigepealt testimist lähemalt vaatama ja ettevõtlus ja energia peadirektoraadid, kes ökodisainiga tegelevad, kindlasti standardeid ei alanda kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, kui me siin olime, oli väga huvitav ökodisaini alane konverents, kus USA ja Euroopa Liit olid mõlemad kohal, et vaadata, kuidas koos edasi liikuda. ma ei usu, et Euroopa Liit hakkab siin äh, ökodisaini standardeid alandama. Äh, kliimamuutus, siin olid mõned küsimused selle kohta, kuidas kliimamuutus võib muutuda tõkkeks TTIP-le. nii palju, kui meie teame kliimapeadirektoraadiga äh, suhtlemisest lähtuvalt äh, mm, siis mingisuguseid leppeid muutma ei hakata. see tähendab, et tegemist on teatud tõkkega ja kui te vaatate näiteks kütuse kvaliteedi direktiivi, sest äh, äh, siin esitati õliliivade kohta küsimus ja äh, kui neid korrektselt rakendatakse, siis see tähendab, et USA ei saa kunagi nafta või naftatoot-, naftat või naftatooteid eksportida see, et siin on ka tegelemist äh, teatud äh, tõkkega TTP puhul. Äh, gaas, see on minu teema, nii et ma võin teile väga pika vastuse anda, kuid ma teen ettepaneku sellele küsimusele eraldi vastata. maagaas, vabakaubandusleppe osapoolte jaoks on on teatud ekspordi äh, ülemmäärad, nii et äh, meil oleks vaja eraldi TTIP-d USA-ga äh, ja nagu te kuulsite härra Turmese käest, siis kui me vaatame äh, gaasihulgiturgusid, siis on erinevate kvantiteetide vahel suured hinnaerinevused ja praegu on palju parem ekspertida teatud tingim-, tingimustel Aasiasse. kuid kui teil on mingisuguseid muid tehnilisi küsimusi gaasi osas, siis saan neile vastata eraldi. aitäh, äh, vastan lühidalt, üks küsimus jäi üle veel esimesest voorust ähm, teadus- ja arendustegevuse kohta. meie oleme vaadanud äh, erinevaid arme, arve oma uuringus ja neid on seal ka põhjalikult kommenteeritud. meie ei arva, et teadus- ja arendustegevus kolitakse üle USA-sse TTIP tõttu. mingisugust suurt ajude äravoolu ei tule USA-sse vähemalt äh, seda leiavad olemasolevad uuringud. Äh, tööturu arvud, me oleme seda põhjalikult käsitlenud ka oma raportis, kuid mis võiks olla siin suurusklass, erinevad uuringud leiavad, et see on umbes null koma viis protsenti, see tööhõive kasv, kuid see sõltub kõik Ähm, erinevatest stsenaariumitest, millest lähtuda, kuid üldine mõju tööturule ei peaks olema meie arvates siiski väga suur. ja lõpetuseks, siin olid mõned küsimused ka ISS-i kohta, VKE-de kohta, taastuvenergia kohta enamik teist küsimustest äh, on ka vastuse kujul raportis juba olemas, kui teil on meile aga äh, veel küsimusi, siis me saame neile kirjalikult vastata, nii et kutsume teid üles äh, saatma kirjalikke küsimusi meile, kui te oma küsimustele raportist vastuseid ei leia aitäh, härrased, nende vastuste eest, tegemist on tõesti väga kuuma küsimusega meie komitee, komisjoni liikmete jaoks. loodame teid palju sagedamini siin näha meie komisjonis ja oleme äh, valmis pidama põhjalikke arutelusid koos teie ja komisjoni esindajatega sellel teemal, aitäh tulemast! nüüd läheme üheksanda päevakorrapunkti juurde uus Euroopa metsastrateegia ja metsandussektor, tegemist on teatisega, mille Euroopa Komisjon avaldas paar aastat tagasi, uus Euroopa metsastrateegia ja metsandussektori jaoks ja meie raport on vastus sellele teatisele äh, arvamuse kujul äh, põllumajanduskomisjonile, sellepärast et äh, põllumajanduskomisjon on siin juhtivkomisjon. meie raporter on härra Grubartšik. palun, saate esitada oma arvamust. E, aitäh, esimees daamid ja härrad. tahaksin kõneleja alustab uuesti. aitäh! arvamus, mis me oleme koostanud, puudutab Euroopa Liidu uut metsastrateegiat metsade ja metsandussektori jaoks. metsad on olulised nii kultuurilises mm, sotsiaalses kui ka majanduslikus plaanis. sageli on tegemist rahvusliku pärandiga, mida riik hooldab ja majandab. ning mida nähakse järgmisele põlvkonnale edasiantava pärandi osana ja seetõttu tuleb metsadesse suhtuda suure hoole ja ettevaatusega, kui me oma strateegiaid koostame ja otsuseid teeme. majanduslikus plaanis kujutavad metsad neljakümmet, täida-, katavad metsad nelikümmend protsenti Euroopa Liidu territooriumist. ning nende pindala kasvab null koma neli protsenti aastas loomulikult ülemaailmses plaanis on metsade ala vähenemas, aga Euroopas on see suurenemas. metsad annavad kolm koma viis miljonit töökohta Euroopa Liidus ja on seega majanduslikult olulise tööhõive plaanis ja majanduskasvu plaanis. strateegia ei ole siduv õigusakt, vaid puudutab kontaktide võrgu loomist ning hea tava levitamist eh, metsade majandamisel. meie arvamus rõhutab eh, paari olulist aspekti, kõigepealt majanduskasvu ja töökohtade loomise aspektid eh, stiimulina majanduskasvu jaoks ning, ning see on just praegu oluline, arvestades majanduskriisist väljumist ning Euroopa Liidu suunda majanduskasvu taastamisele ning äh, inimeste elatustaseme tõstmisele. samuti on see oluline regionaalses plaanis, sest piirkondades, kus äh, muu tööstus ei ole suutnud kanda kinnitada, pakub äh, metsamajandus ja metsatööstus just kohalikele kogukondadele elatusallikat ning samuti ka tööd noortele. metsandussektor pakub noortele eneseteostusvõimalusi. praegu seisab meie ees vajadus luua sooduskeskkond, soodsad tingimused metsamajanduse arenemiseks. arvestades sotsiaalseid kaalutlusi. mõelda tuleb siin aga ka kliimapoliitikale. sest kliima seisukohalt on metsad suure tähtsusega. vähendades CO2 taset atmosfääris ning sidudes seda. ja seetõttu tuleb metsi vaadata keskkonnapoliitika olulise osana ning CO2 heitmete vähendamise plaanis meil tuleb aga meeles pidada ka seda, et Euroopa Liidu pädevus metsapoliitika vallas on piiratud, sest tegemist on valdkonnaga, mis jääb liikmesriikide pädevusalasse. seetõttu tuleb meil arvestada regionaalseid erinevusi omandivormide prioriteete ning omandivormilisi lahendusi selles valdkonnas, mis erinevad riigiti Euroopa Liidus. üldises plaanis Euroopa Liidu tasandilt vaadates tuleks aga astuda, võtta meetmeid eh, rahastamise ja majandamise vallas seoses küsimustega, mis on üldisemad, nagu näiteks ebaseaduslik metsaraie, metsatulekahjud kahjurid või e-, erinevad kahjustajad. daamid ja härrad, kui teil on mingeid märkusi, ettepanekuid, siis kuulame neid tähelepanelikult ja üritame arvestada. aitäh, raportöör ning nüüd meie variraportöörid, aga mitte kauem kui kaks minutit igaüks. proua Virkunen, EPP. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. aitäh, austatud esimees. tahaksin kõigepealt tänada härra Gorbatševi väga hea arvamuse projekti eest ning äh, tänan teda ka koostöö eest siiani selle küsimuse menetlemisel mis on oluline selle strateegia puhul, on see, et metsandus majanduslikus plaanis ning tööhõive allikana suudab mõjutada positiivselt terveid piirkondi. nii et me ei räägi siin lihtsalt kaitsest, mingi, mingi asja kaitsest, nagu tavaliselt me seda teeme. metsanduspoliitika on asi, mis peaks ka tulevikus jääma liikmesriikide pädevusse. ning äh, igati õige on sellest seisukohast lähtumine arvamusest. peame rõhutama metsade rolli kliimamuutuste leevendamise kontekstis ning rõhutama seda, et metsi tuleks majandada kestlikult ja kasutada neid süsiniku sidujana, CO2 sidujana ning äh, metsade biomassi saame me kasutada muuhulgas ka energiast sõltumatuse tagamiseks. sellega seoses tuleks vähendada bürokraatiat selles valdkonnas, mis on väga oluline teema. me ei räägi ainult konkurentsivõimest vaid räägime siin uutest toodetest, teenustest ning, ning puitehitiste ähm, valdkonna arendamisest Euroopas, siin on palju uusi võimalusi. mis puudutab uusi tooteid, siis selle valdkonna edendamiseks tuleb keskenduda teadus- ja arendustegevusele. sellest ei räägita arvamuses praegu ehk piisavalt. mis puudutab digitaalset Euroopat, siis tahaksime, et meil oleks eh, ühtne Euroopa digitaalselt esindatud ning samuti ka metsanduses. paljudes liikmesriikides on ühtsed andmebaasid metsanduse vallas ja see on väga oluline asi. härra Kumpula-Natri. aitäh, proua eesistuja. aitäh, aitäh, härra esimees. väga asjalik arvamus ning kuna ITRE tegeleb tööstuse eh, ja teadusuuringutega, ja antud küsimus ei ole küll kosmoseuuringutega nii seotud, aga teiste valdkondadega kindlasti, siis peaksime kasutame seda võimalust rääkimaks tulevasest madala süsinikusisaldusega majandusest Euroopas, nii et biomajanduse aspekt metsandusstrateegias on tähtis näeme vajadust luua Euroopas uusi töökohti ning metsasektor, metsatööstus, metsamajandus annab praegu tööd kolmele miljonile eurooplasele. seda tuleb arvestada. edasi näeme kogu seda väärtusahelat ressursist endast kuni metsapõhiste toodeteni oskusteavet omav tööjõud on väga oluline metsandussektoris ning eh, siin eh, peab möönma, et ei ole alati lihtne leida inimesi maapiirkondades töötama, töökohti, töökohti täitma, sest noori tõmbavad linnad. nii et koolituskavad ja projektid, mida Euroopa saaks selles valdkonnas ette võtta, oleksid tervitatavad, selleks et oleks võimalik luua kõrge kvaliteedilisi töökohti Euroopa Liidus. kliimamuutustest juba räägiti, äh, nii et äh, metsade kasutamine süsinik, äh, süsiniku sidujana ja süsinikdioksiidi sidujana on väga oluline ning äh, metsad saavad aidata vähendada süsini-, CO2 heitmeid ning äh, samuti ka puittooted on metsadega seotud oluline aspekt. meie roll teadusuuringuid äh, menetleva komisjonina on siin täiesti olemas, sest metsadest saab toota suure lisaväärtusega, kõrgema väärtusega tooteid, siin on märkimisväärne arengupotentsiaal ning puitu on võimalik kasutada ehitusmaterjalina Euroopa eh, metsandusalane teadusruum on väga oluline selleks, et eh, teadmispõhist metsamajandamist toetada. ning ma toetan ka seda, et arvamuse projekt rõhutaks, et eh, põhiline pädevus konkreetsetes küsimustes peab jääma liikmesriikidele. aitäh, nüüd härra Ešenik. aitäh härra esimees, ning suur tänu raportöörile. tõenäoliselt ei ulata, ei üllata kedagi see, et Euroopa Liit, Euroopa Liidus inimesi vaadatakse lihtsalt niisuguse makroökonoomilise muutujana. seda tehakse ka muudes riikides, aga kritiseerima peame seda sellegipoolest ning täpselt samuti metsa osas, et metsad on midagi märksa enamat kui lihtsalt puiduallikas, vaid metsad on elukeskkonnad, elupaigad, elupaigad liikidele, mis on ohustatud, nad hoiavad koos meie maastikku, kaitsevad kaldaid ning hoiavad kliimat ja seovad süsinikku ja süsinikdioksiidi. seetõttu on väga oluline, et me nõuaksime, et Euroopa Liit hakkaks mõtlema ka metsadele, metsadele kui üldisele väärtuslikule pärandile ning mitte lihtsalt mingile ärakasutatavale ressursile. see tähendab, et keskkonna aspekt, keskkonnakaitse aspekt tuleb esile tõsta. ning seda metsade erastamist ja ärakasutamist piirata. palju metsi on juba erakätes, Portugalis näiteks on see arv umbes üheksakümmend protsenti lisaks tuleks hakata selgelt välja ütlema seda, et me oleme praegu e, metsaraie eksportöörid suurimad, kakskümmend protsenti maailma CO2 heitmetest tuleb meilt ning metsad üle kogu maailma on inimkonna pärand. ja seetõttu peaksime neid toetama ja laiendama ka väljaspool oma piire, aitäh! Thank you very much. tänan. kas roheliste poolt soovib keegi sõna? ei soovi, EFTD? härra Pödelet ei ole siin, ta soovis küll sõna võtta, aga siis härra Piiber. aitäh, härra esimees. raporti projekt on väga asjalik ja tasakaalukas ning natukene julgustab see teadmine, et meie metsad kasvavad pool protsenti aastas. ning äh, tundub, et neid majandatakse siis vastavalt äh, keskkonna, ähm, vastavate keskkonnakaalutluste arvestamise, arvestamisega. tahaksin natukene pidurit tõmmata nende suhtes, kes äh, ütlevad, et Euroopa Liit peaks rohkem mõtlema metsadele ja rohkem ette võtma. jah, tõesti Äh, üritatud on metsi kaasata rohkem CO2 kaubandusse ning äh, liikmesriigid, on liikmesriike, kes selles suunas edasi soovivad liikuda. aga kui me vaatame siin, tõmbame paralleeli põllumajanduspoliitikaga, siis äh, mida see tähendab, kui Euroopa hakkab nüüd oma seadusandlikku, kui saab pädevuse reguleerida metsade küsimust? metsamajandus on ju FFA tõttu siis võimatuks muudetud. kui me metsad kaasame CO2 kaubandusse, siis, siis sisuliselt hakatakse reguleerima istutatavate metsade liigilisust ja kõik läheb Euroopa bürokraatia kätte. ja sisuliselt mõjub see Euroopa metsadele negatiivselt see on üks asi, mis raportis praegu natuke puudu on minu hinnangul, me peaksime tõmbama siia punase joone, ütlema, et et hea tava, keskkonnakaitse, teadmiste vahetamise osas on, on kõik väga tore, aga palun ärge andke Euroopa Liidule pädevust metsade küsimuse reguleerimiseks. aitäh! kolleeg Fredrik. Uh, aitäh! tulin just põllumajanduskomisjonist tegemist on väga olulise küsimusega praegu ning äh, palju on räägitud sellest, missugused pädevused Euroopa Liidul tegelikult metsade osas on. ning tore on, et meie parlament on praegu selgelt äh, võtmas seisukohta, mille kohaselt metsade majandamine on asi, mis on liikmesriikide, mitte Euroopa Liidu pädevuses. ent äh, mitu olulist asja siin veel on, mida saaks ära teha, näiteks teadusuuringud, mida saab metsadega ette võtta palju küsimusi on siin uurimata. näiteks ütleme, on võimalik teha puidust linu, mida IKEA-s müüakse ning teadusuuringud siin võiksid, eriti maapiirkondades, luua palju uusi töökohti. peame tagama, et me piirame bürokraatiat, sellepärast et palju metsi on meil väikeste pereettevõtete käes ja kui kehtestatakse suur bürokraatia, siis see mõjub neile väga koormavalt. samuti on meil biomajanduse vallas ja rohelise kasvu vallas siin suured võimalused toota meie metsadest märksa rohkem, kui me praegu seda teeme. kui me võtame Soome ja Rootsi näiteks, siis meil on praegu rohkem metsa, kui meil oli kolmkümmend, nelikümmend aastat tagasi ning me ometi raiume metsa rohkem ja saame niimoodi vähendada oma CO2 heitmeid ning äh, kasutada seda ka kaugküttesüsteemide äh, toimimiseks. ja äh, osaliselt on võimalik asendada ka fossiilsed kütused metsadest toodetud rohelise õli, kütteõliga. konkreetsemate ettepanekute osas pean ma natuke ootama, aga üldjoontes võib öelda, et me rõhutame teadusuuringute vajadust ning äh, subsidiaarsust. ja viimane asi, mida tuleks kindlasti praegu esimesel arutelul rõhutada, on see, et et me ei tohiks hakata reguleerima seda, mida metsaomanikud võivad oma metsaga teha, kasutama sõnu nagu cascading näiteks, et et äh, me ei tohiks hakata po-, poliitikutena otsustama seda, kellele metsaomanik peaks oma metsa müüma. aitäh! aitäh! ning nüüd palun Euroopa Komisjoni esindajal härra Ignacio Seoanel rääkida meile põllumajanduse peadirektoraadi lähenemisest sellele küsimusele. Te olete üksuse juht selles peadirektoraadis. tere pärastlõunat! Ignacio Seorane kahjuks ei saanud tulla, ma pean vabandama, äh, mina olen Tamas Sellak samast üksusest tahaksime tänada teid eh, selle põhjaliku töö eest, mis on ära tehtud ja tänada ka kommentaaridega esinenud parlamendiliikmeid. meil on väga hea meel neid märkusi kuulda ning eh, ootame huviga selle töö lõpptulemust. aitäh! ja nüüd raportöör teid on kiidetud korduvalt ja seega on ülim aeg teile uuesti sõna anda. Uh, kutsun kõiki üles täiendavale edasisele koostööle selleks, et oleks võimalik konstruktiivses vaimus liikuda arvamuse poole, mis toetab metsi ja meie kohalikku elu ja töökohti aitäh, raportöör, ning eh, nüüd informatsiooniks muudatusettepanekute esitamise tähtaeg arvamuse projekti osas on kahekümne üheksas jaanuar kell kaksteist päeval, keskpäeval. suur tänu kõigile selles arutelus osalemise eest ning teatan teile veel, et eh, paari minuti pärast algab meil koordinaatorite koosolek, homme hommikul jätkame kell üheksa nagu tavaliselt nagu tavaline ning äh, homme pärastlõunal kell kolm, nagu ka on tavapärane. nii et äh, koosolekud on paigas, nüüd on meil siin neli koordinaatorit, suurimate fraktsioonide koordinaatorid olemas, aga rohelisi, kuuet ja EFTD-d meil siiani ei ole. mis tähendab, et me tõenäoliselt mõne minuti ootame ja kõik need liikmed, kelle osalemist koordinaatorite koosolekul ei ole ette nähtud, kõiki neid palun siis rahulikult, ilma närvilist sabinat tekitamata saalist lahkuda. suur tänu selle eest ette! ning suur tänu teile kannatlikkuse eest, mida läheb kindlasti homme vaja, sest meil seisab ees veel seitse tundi koosolekut, seitse tundi tööstus- ja teadusuuringute komisjoni koosolekut